kuulasid ära ka teiste sõnavõtud. tänan ka härra volinik Dalit selle eest, et ta jäi siia nii kauaks. sellega on päevakorrapunkt lõppenud ja järgmine täiskogu istungjärk